tahaksin juba äh, rõhutada, nii nagu mõned kolleegid seda on teinud, et äh, me peaksime tegutama, tegutsema otsustavalt, et ka liikmesriigid annaks omapoolse olulise panuse selle probleemi vastu võitlemiseks, selles teil peaks Euroopa Liitu edasi liikuma, meil on vaja kõrgetasandelisi eesmärke paralleelselt on meil vaja aga aidata ka neid, kes äh, võivad äh, rongist maha jääda, need on äh, kõige õigemad sammud selleks, et taastada kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu. suur aitäh ja järgmisena saab sõna Jordi Kanjas pooleteiseks minutiks president, volinikud, äh, kriisi ajal ütlesin majandusteadlasest sõnale, ütlesin pärast makromajanduslike otsuste taga on inimesed äh, ja tema vastas selle peale, astugu nad siis kõrvale. jätkusuutlik, äh, jätkusuutlikkus on üks asi, kuid muudatused, üleminek need ei tohi langeda kõige haavatavamate inimeste peale, sellepärast et me soovime jätkusuutlikumat Euroopat, kuid ka õiglasemat Euroopat. ja on neid, eh, kes leiavad, eh, et eh, kõlavad sõnad on tähtsamad kui inimesed, meil on vaja vahendeid, meil on vaja fonde, kuid meil on vaja ka eesmärke, meil on vaja ka väärtuseid. ning selleks on vaja arendada Euroopa sotsiaalsammast, sest ilma selleta äh, Ehm, eh, me, meie fondid ja eesmärgid, mis peaksid aitama garanteerida kodanikele, et mitte kunagi enam ei eh, kriisid ega üleminekud ei eh, saa kõige rohkem haiget teha kõige nõrgematel enam. suur aitäh ja järgmisena saab sõna Ernest Urtasun üheks minutiks. suur aitäh lugupeetud asepresident, suur aitäh volinikele Eh, kes eh, ei, eh, esitasid meile väga olulised informatsiooni õiglase ülemineku fondi kohta peame selles osas kindlalt olema, et, et see ülemineku muudatused tegelikult ka toimuksid, et tõepoolest loobuksime söest. see peab olema väga oluline eesmärk, ma tahaksin et see pandaks äh, selgelt kirja, me ei tohi seda eesmärki ära unustada, me ei, peame selle tõeliselt prioriteediks äh, sä, äh, sättima. ning prioriteetide osas ka siin meil on pisut ambitsiooni puudu ressursside saamisel, mulle tundub see ähm, Junckeri plaan number kolm olevat, meil on vaja siiski midagi enamat, meil on vaja uusi vahendeid ähm, äh, ning võimalusi nende saamiseks, ma arvan, et me ei ole jõudnud lõpuni ähm, äh, ning ma arvan, et meil on vaja seega rohkem äh, vahendeid, meil on vaja rohkem võimalusi selleks, et sellest kõigest ka mingit kasu oleks. suur aitäh teile ning nüüd saab sõna Paolo Borgia üheks minutiks, suur aitäh Euroopas on tuhanded äh, töökohad äh, ohus ning see võib kaasa tuua uue tööhõivekriisi, neoliberalism aga äh, äh, ei tee midagi, mis kõik on, kõik on seotud lihtsalt dekarboniseerimisega, mis toob kaasa uue majanduskriisi ja seda kontinendil, kus sündis tööstusrevolutsioon. ma tahaksin küsida, millised ressursid kavatsete anda sellele fondile? Te rääkisite kümnetest miljarditest, mida antud hetkel pole olemas. mida te, mida, kuidas see aitab viiekümneaastastel töötutele sisseoste teha? meil ei ole jõudnud mitte üheski punktis oma sätestatud eesmärkidele igatahes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 see on äärmiselt ähm, pinnapealne, lubadustest ei piisa, kaks tuhat neliteist äh, olid kõik liikmesriigid nõus vähendamaks neljakümne protsendi võrra CO2 heiteid enne kahe tuhande viiekümnendat aastat, tundub, et kõik need kohustused on prügikasti visatud, arvu on väga palju, mõned on äh, täiesti mõistusevastased äh, Eh, kuskohast eh, kõik need, eh, kõik see raha võetakse meie maksudest, millistest maksudest ning kuidas seitsmest koma viiest miljardist saab sada miljardit, kui kujutage ette uusi investeeringuid, siis milliseid, kas kavatsete, kust kavatsete saada kolmsada miljonit kolmsada miljardit kas erasektorist, öelge, kuskohast see raha tuleb, meil on aega ainult kaks kuud. järgmisena härra Liise. lugupeetud president, asepresident, kallid kolleegid, minu arvates on tegemist äh, suurepärase visiooniga, et Euroopa muutub kliimaneutraalseks ja et juba vana komisjon aastal kaks tuhat kaheksateist äh, rääkis sellest ja ka töökohtadest ja majanduskasvust, aga selleks on tarvis häid raamtingimusi. ja mõned äh, piirkonnad äh, peavad end reformima rohkem kui teised. ja selleks on hea, et meil on olemas õiglase ülemineku fond. ja äh, seda peavad tegema kõik regioonid Euroopas ka äh, rikkamates regioonides äh, on inimesed väljakutsete ees ja sellega tuleb midagi ette võtta. meil ei saa olla ka illusiooni, et Euroopa tuleb toime sellega üksinda, tarvis on äh, ka rahvusvahelist toetust ja peaksime rääkima ka omavahenditest ja ka heitkogustega kauplemise süsteemist ja seda tuleks laiendada sellel on muidugi vastuseis, aga me peaksime jõudma mingile kokkuleppele. kokkuvõttes äh, minu taga äh, on kolleeg äh,, kes on äh, õiglase ülemineku fondi väljamõtleja, ilma temata äh, seda ei oleks. Jerzy Puusek, suur tänu selle eest, et meil selline ettepanek on ja me tõesti võitleme selle eest. Eh, domnule vicepreședinte timmermans vreau. järgmisena saab sõna Dan Iga üheks minutiks. dumneavoastră privind alocarea sumei de. aitäh, tahaksin eh, tunnustada seitset koma viit miljardit õiglase ülemineku fondis ja tuleksin ka selle juurde, mida te ütlesite täna hommikul, et Euroopa Investeerimispank osaleb nende projektide toetamisel, mida on tarvis Euroopa Liidu dekarboniseerimiseks. on oluline, et meil oleks investeerimistoetused, sest äh, vastavalt uuringutele on tarvis äh, kaheksakümmend miljardit kümne aasta jooksul, see on tohutu summa, kümme protsenti SKT-st põhimõtteliselt, nii et Euroopa Investeerimispank peaks siin aitama, sest muidu oleks see äärmiselt keeruline. varem on toetatud küll mõningaid kõige rikkamaid Euroopa Liidu piirkondi, mis küll ei vaja lisaabi. asepresident, milliseid projekte on tarvis nende piirkondade jaoks, mis tuleb dekarboniseerida. Rumeenias näiteks umbes sada seitsekümmend tuhat inimest see mõjutab. kolleeg Confan, palun, järgmiseks. Euroopa kodanikud äh, kandsid äh, meeleavaldustel kollaseid veste, et öelda, et üleminek peab olema õiglane. seega esimene poliitiline samm Euroopa Komisjoni poolt äh, pärast rohelise leppe esitlemist äh, on õiglase ülemineku fond. et ükski Euroopa kodanik, ükski Euroopa piirkond ei jääks kõrvale e, ja ei kaotaks võimalusi. tahaksin öelda äärmus parempoolsetest e, kolleegidele, kes üksteise järel kisavad ja ütlevad, et see on kohutav, see läheb meile liiga kalliks maksma, aga minge küsige Veneetsia elanikelt, kas nad leiavad, et on hirmus kallis võidelda kliimamuutuste vastu, kas teeme piisavalt või mitte. küsige austraallaste käest, kas me teeme piisavalt maailma tasandil kliimamuutuste vastu või see, et me midagi ei tee, läheb kohutavalt palju maksma ning hävitab praegu nende mannert see on rea-, e-, e-, reaalsus, ärge vaadake tagasi vaatepeeglisse, vaadake tulevikku ning Euroopa Komisjon Äh, võib raha lauale panna, sest teil on Euroopa Parlamendi ja kodanike toetus. E, e, do you accept question e, within blue card? Yes, of course. kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele, jah? Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Suur aitäh, volinikud, president, saadik, teie esitate Prantsusmaalt, ma Äh, olen nördinud teie sõnade pärast kuude kaupa juba kollased vestid äh, protestivad kliimamuutuste, kliimapoliitika vastu Prantsusmaa tänavatel. Teie energiasegu on äh, toetub väga vähesel määral söele, Poolas on asi vastupidi. meie energia miks äh, on, äh, toetub eelkõige söele, kas õiglane üleminek peab teie arvates äh, sisse istuma sellesse, et valitsused unustavad rahva hääle. just nimelt. on oluline, et oleks õiglase ülemineku fond, meie toetame seda, mina toetan seda, et sellistes riikides nagu Poola on lähtekoht erinev ma tervitan seda, et Poola ei ole blokeerinud Euroopa eh eh, eh, eh, kliimaneutraalsuse eesmärke kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, ta oleks võinud seda teha, kuid ei teinud ning eh, me peame seega tegutsema aktiivselt, et Poola Eh, saaks toetust sellest fondist, ärge moonutage mu sõnu, sest selle eesmärk on just see, et mitte kedagi ei jäeta kõrvale ehm, Euroopa Liidus eh, ja eriti just mitte Poolas. suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Andresen, üheks minutiks me peame leidma äh, vastused nii viiekümneaastastele Poola söekaevuritele, kahekümneaastastele ökoaktivistidele kui ka teistele. meil on hea meel, et meil on õiglase ülemineku fond söepiirkondadele, aga muus osas on väga vähe muutunud. eriti näiteks äh, ümbertöötlemisega seoses ja kui vaadata ka Junckeri ja Oettingeri finantsfonde. ja meil on tarvis ka privaatinvesteeringuid, aga nendega üksinda ei saa me rohelist lepet äh, rahastada. et meil saaks olema tulevikus ka puhas õhk ja et ka nii noortel kui ka viiekümneaastastel söögaeuritel oleks tulevik. me soovime, äh, et Google ja Amazon maksaksid Euroopa Liidu eelarvesse ja et äh, kliimakahjulikud import eksperdid teistest riikidest maksaksid ka selle eest tasu. nii et hankigem need finantsvahendid ja siis saame edasi minna. suur aitäh, nüüd saab sõna Isabella Klots üheks minutiks. president, äh, volinik, äh, paljude liikmesriikide jaoks on gaas ja süsi äh, ainsad võimalused kliimaneutraalsusele jõudmiseks. tahaksin teile meenutada, et Pariisi kliimakonverents keskendub omavahendite kasutamisele ja energiaturvalisust ei ole võimalik saavutada ilma söe kasutamiseta. tahaksin teile rõhutada ka seda, et komisjoni president on kinnitanud Äh, äh, et ta tunnistab Poola eripärasid äh, ning selleks me paluksime järk-järgulist üleminekut kliimaneutraalsuse suunas. meie jaoks on võimalik aastaarv kaks tuhat seitsekümmend. eksperdid arvavad, et juba kahe tuhande viiekümnendal aastal võib Euroopal energiast puudu olla. kas ei ole, kas ei õigusta söe edasist kasutamist, mis garanteerib meile energia turvalisuse ning mida võib äh, kasutada näiteks uuendades söeelektrijaamu. Need äh, viimased on Poolas väga olulised selleks, et äh, Saksa äh, äh, tuulegeneraatorid saaks tegutseda. suur aitäh. järgmisena saab sõna proua Carvalho üheks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit on võtnud väga ambitsioonika seisukoha kliimamuutuste vastu võitlemisel, kuid peame arvesse võtma kahte olulist aspekti, kõigepealt Euroopa poliitika peab olema kooskõlas ja investeeringud peavad olema võrdväärsed eh, meie eh, eh, tahtega ja peame vaatama ka seda, mis toimub piiriülestes energiapunktides ning mis puudutab üleminekut, siis meil on vaja selget ja lihtsat riigiabide süsteemi ning peame toetama iga piirkonna omapära ja eelkõige arvesse võtma neid, kelle jaoks üleminek on raskem. ükski majandussektor ei pea maha jääma, eriti need, kes eh, on, mis on seotud otseselt inimestega sest inimesed peavad meie strateegiate eespunktis olema. aitäh, järgmisena saab nüüd sõna härra Fernandes üheks minutiks suur aitäh, kõigepealt ma sooviksin tervitada komisjoni asepresidente ning tänada Frank Timmermansi selle eest, et ta rääkis minu kodupiirkonnast Asturiast, kus juba aastakümneid on olukord väga keeruline, kaheksakümnendatel Äh, äh, äh, näiteks kannatasime seitsmekümnendate naftakriisi tagajärgide pärast ja nüüd peame andma oma panuse võideldes kliimamuutuste vastu. Asturias nagu mujalgi oleme teadlikud vajadusest võidelda kliimamuutuste vastu, kuid sotsialistidena oleme teadlikud ka sellest, et see protsess peab olema järk-järguline ja tasakaalustatud mis garanteeriks ühtlase kõigi kodanike võrdsuse Euroopa Liidus ning sellega seoses komisjoni kavatsus läbirääkimisi alustada on teretulnud. peame äh, loomulikult alustama väga palju oluliste küsimuste arutamist ning ma paluksin, et tegutsetaks äh, äh, komisjonilt võimalikult suurt avatust selle küsimuse lahendamiseks järgmisena saab sõna eh, äh, Maurice Körner. proua president, suur tänu, kallid kolleegid, tahaksin tänada komisjoni selle ettepaneku eest, mis puudutab roheliste lepet ja üleminekufondi. peaksime äh, julgelt ja optimistlikult lähenema äh, kliimavõitlusele ja tegema seda innovaatiliselt ja mitte plaanimajanduslikult me tuleme sellega toime üksnes siis, kui majandus areneb selles suunas, selleks on tarvis ka erakapitali mobiliseerida. me ei tule sellega toime, kui me teeme sellest lihtsalt äh, ärimudeli ilma äh, erainvesteeringuid kaasamata. Euroopa Investeerimispank muidugi peab äh, ka olema selleks äh, paremini valmis ja ka minu riik Saksamaa peab selleks rohkem tegema kolleeg Rail rääkis Ruhri piirkonnast ja sealsest olukorrast. Ruhri piirkond on täiesti erinev olukord sellest, kui see, millest me praegu räägime. Ruhri piirkonnas ei ole ammu juba olnud tulusat söödaotmist, see on toimunud toetuste toel. ja me peame inimestele pakkuma uusi töökohti tulevikus ja kliimamuutusest me ei pääse, me peame looma tuleviku töökohad. Petra de Suter, just... Petra de Suter, palun üks minut ja palun kõigil ajast kinni pidada. president, asepresidendid, Euroopa roheline lepe on äh, meie reaktsioon kliimamuutustele, see peab olema ka äh, õiglane ja tahaksin ähm, tänada komisjoni teatise eest, mis puudutab õiglase ülemineku fondi ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava. õiglase ülemineku mehhanism peaks aitama neid piirkondi, millel on üleminekuga probleem, kuna nad sõltuvad endiselt fossiilkütustest ähm, äh, me ei saa aga lihtsalt ka maksta raha piirkondadele, kes ei ole soovinud võtta vajalikke meetmeid, kuigi see on olnud täiesti võimalik. Äh, mõnikord ähm, tuleb äh, teha ka raskeid otsuseid liikmesriikidega, kes on vastumeelsed, aga teil on meie täielik toetus ja rahastamine peab olema tingimuslik. liikmesriigid, kes saavad raha, peavad saavutama ka tulemusi. meil on tarvis äh, järk-järgulisi söödaotmise lõpetamise kavasid ja uue energia kasutuselevõtt. kolleeg Višnjevska, palun üks minut. lugupeetud daamid ja härrad, täna kuulsime, millised on komisjoni plaanid, see on kõik väga udune ja ebatäpne, muuhulgas ka õiglase ülemineku fond välja pakutud summad ei ole piisavad, kas see <clears throat> fond, ähm, kas sellest fondist piisab, ei kui me küsisime keskkonnakomisjonis härra Timmermansilt, millisena ta näeb äh, Poola kaevanduste tulevikus, siis ta vastas, et äh, äh, kaevurite lapselapsena ta teab, et üleminek on keeruline. kuidas peame sellest aru saama? üleminekut ei saa läbi viia söele toetuva majanduse arvelt sellest sõltub Poola, minu isamaa majandus. <clears throat> kas kvootide süsteem on õiglane, kui olukord on nii keeruline, kas komisjon on välja arvutanud energia ülemineku tõelise hinna, tahaksin teile meenutada, et Poolas kasutatakse kaheksakümmend protsenti sütt Eh, energia saamiseks. meil on vaja palju aega selleks, et energia üleminekut saavutada. komisjoni president ütles, et kedagi ei tohi kõrvale jätta ja loodame, et nii see ka on. suur aitäh, järgmisena saab sõna Isabel Benhumea Benhumea. Teil on üks minut. suur aitäh, rääkides rohelisest leppest peame olema täiesti veendunud selles, et poliitilised lepped keskkonna kaitseks ei saa kahjustada meie kodanikke ega majandust. kui on poliitilised lepped sõlmitud, millega soovitakse kasu, Euroopa dekarboniseerimist, siis peab andma võimalused liikmesriikidele jääda konkurentsivõimelisteks ning samuti luua ettevõtetele ka võimalused edasi tegutseda. selge on see, et Euroopa piirkonnad, mis kannatavad dekarboniseerimise pärast, nõuavad selgelt kompenseeritavaid, kompenseerimismeetmeid. Hispaania äh, ja meie söekaevanduste piirkonnad on nende hulgas, ei ole loogiline, et liikmesriik, mis on Euroopa äh, reegleid rangelt täitnud, äh, nüüd saab karistada kohustuste täitmise pärast arutelu peab ke-, keskenduma sellele, eh, kuidas ja milleks. peab mõtlema ka selle peale, kuidas eh, eh, aidata piirkondi Eh, mis kannatavad eh, sellise tegevuse tagajärjel, peab aitama võimalused eh, inimestel tulevikku üles ehitada. me ei tohi lihtsalt südametunnistust puhtaks pesta, kokkuvõttes need fondid peavad tähendama seda, et nad tuleb üle vaadata, mõelda selle peale, kuidas neid kasutada, kui tootlikud nad on ja mis nende tagajärjel toimub, peab keskenduma innovatsioonile, elukestvale õppele ning uute energialiikide väljatöötamisele, aitäh! głos zabierze pani poseł e, pani poseł Agnes. E, aitäh ja nüüd Agnes Jongerius, üks minut, palun. suur tänu. selleks, et e, edasi liikuda, sealhulgas sotsiaalvaldkonnas, on tarvis astuda samme ja seda saame teha ka sotsiaalse Euroopa teekaardi abil. mitte kõik selles teekaardis ei ole päris selge, aga vähemalt äh, kavatsused on selged. me teame, et globaliseerumine, energeetika ja muu muudab äh, meie elu, me peame investeerima uutesse töökohtadesse, tarvis on rohkem vahendeid tagamaks äh, kestlikkust ja et teha seda õiglaselt. kõik peaksid äh, saama teenida korralikku palka, isegi kui nad töötavad platvormi kaudu. ja mul on hea meel kuulda, et komisjon soovib võidelda kliimavaesuse vastu, sest äh, see üleminek on keeruline riigipeadel ja ministritel on palju erinevaid plaane ja nad peavad leidma raha ka sotsiaalse Euroopa jaoks, aitäh. suur tänu, järgmiseks Jan Huitema üks minut. suur tänu metsatulekahjud Austraalias on väga selgelt äh, näidanud, et tarvis on astuda samme kliimamuutuste vastu ja Euroopa roheline lepe sõ-, toimib üksnes siis, kui seda toetavad inimesed ja ettevõtjad. aga ei tohi lasta tekkida ka olukorral, kus inimesed ei suuda maksta enam oma arveid. ja mina pooldan pikaajalist planeerimist ja toetust võib-olla mingisuguse äh, Äh, laenu kaudu või mingi Euroopa maksu kaudu, aga selle asemel, et küsida maksumaksjalt rohkem raha, tuleks eeskätt äh, poliitiliselt mõelda, kuidas ümber äh, suunata oma prioriteete ja kasutada raha otstarbekamalt. ja täpselt sama ka liikmesriikides, liikmesriigid peavad vaatama, et Euroopa rahastus oleks kasutatud võimalikult otstarbekalt, enne kui küsitakse lihtsalt raha juurde. Euroopa Liit ei ole ka mingi sularahaautomaat. suur aitäh! õiglase ülemineku fondi tutvustus on hea äh, uudis, sest see näitab, et üleminek toimuks võrdselt ja sotsiaalselt. kõik Euroopa piirkonnad ei ole võrdses olukorras, need ehm, tööstused, mis näiteks eh, kasut-, eh, mis näiteks eh, on väga suure süsinikuheitega, nagu söetööstus, ehm, peavad suuri muutuse läbi viima, samas nad toovad, tekitavad palju töökohti. me ei tohi neid töötajaid unustada, peame neile andma võimaluse turvaliste töökohtade Eh, saamiseks, et nad saaks töötada taastuvenergia valdkonnas või tsirkulaarmajanduses. peame keskenduma Euroopa toetuses eh, kohalikele omavalitsustele, mis peavad suuri muutusi läbi viima Pariisi lepingu eesmärkide saavutamiseks. ühtlasi oleks vaja eh, sisse viia range tingimuslikkus fondi toetuse saamiseks, näiteks ei tohi lubada seda, et oleks võimalik Ehm, näiteks äh, toetada fossiilkütuste kasutamist, me peame olema tähelepanelikud äh, selles osas, kuidas fond üles ehitatakse. ja järgmiseks härra Kristjan Silva Pusoi. üks minut, palun. suur aitäh jätkusuutlik rahastamine on rohelise kokkuleppe aluseks õiglase ülemineku fondi äh, pakkus välja ITRE komisjon ning äh, selle komisjoni esimees Pussek ning tema kolleegid äh, tahavad aidata kivisöest sõltuvatel riikidel teha see üleminek läbi. me tahame tagada vajaliku toetuse energia valdkonnale ja digitaalmajandusele nelikümmend üks protsenti Rumeenia äh, alast on sellest mõjutatud. meil on vaja vajalikku toetust äh, selleks, et kasutada taastuvenergiat ning meil on vaja tekitada uus majandus, uued töökohad ning ümber koolitada praegused töötajad. on ülioluline, et me kasutame uut raha, mitte olemasolevat raha ja ei võta raha ära äh, ühtekuuluvuspoliitika fondist. suur aitäh! aitäh ja proua Krell, üks minut sõna. suur tänu, ma tervitan äh, rohelise leppe ettepanekut ja sotsiaalse tegevuskava ettepanekut, jah, me peame äh, piirkondi tugevamalt aitama. ja esimene küsimus on rahastamine kas seitsme koma viiest miljardist eurost piisab või mitte, ja me ei tohiks ära võtta lihtsalt ühtekuuluvuspoliitika raha, meil on tarvis uut raha. me ei tohi äh, kahjustada ka neid piirkondi, kes vajavad ühtekuuluvusfondi raha. uues äh, mitmeaastases finantsraamistikus äh, tuleb sellega tegeleda ja teiseks on tarvis kohandada riigiabi reegleid riigid peavad ette valmistama seda üleminekut, me ei taha ju toetada lihtsalt töötuid, vaid pakkuda uusi perspektiive kõikidele. aitäh ja nüüd saab sõna Mauri Pekkarinen. arvoisa puheenjohtaja, siirtymerahaston resurssien turva. aitäh. õiglase üleminekufond on suur väljakutse, aga see on ka üks võimalus, meil on tarvis täiendavat raha, aga samas äh, tuleks kasutada ka olemasolevaid äh, vahendeid, näiteks Euroopa Investeerimispanga kaudu äh,. ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika on samuti olulised ja ka neid vahendeid tuleks kasutada selleks, et saavutada õiglast üleminekut. Äh, raha tuleb keskenduda sinna, kus on äh, suurimad sotsiaalsed probleemid, näiteks äh, söepiirkondades söödavootmise lõpetamine. ja on tarvis selliseid tööstusprotsesse, mis on vähem kliimat koormavad ja seega on väljakutse ka Euroopa tööstuse ees. Äh, kolleeg Bloss, palun. aitäh äh, tõelist kliimakaitset ei ole ilma õigluseta, me peame mõtlema sellele mõõtmele, me peame kaasama kõiki, me peame investeerima uutesse Äh, elukutsetesse ja peame tegema seda nii kiiresti kui võimalik. see, mis praegu on välja pakutud, sellest on liiga vähe. selle asemel, et äh, uut raha kasutusele võtta, peab äh, ümber suunama ka vanasid vahendeid. ja söetootmise lõpetamine peab toimuma Euroopa rahade toel ja samas peab vastutuse võtma ka Saksamaa föderaalvalitsus äh, ja selleks eraldama ka täiendavaid vahendeid, sest ilma selleta see ei toimi. ega kliimakaitset me ei saa ka nullsumma eest. Äh, selleks, et välja töötada näiteks tulevikuautosid ja muud sellist ja selleks kõigeks äh, peame me eraldama vahendeid ja olema valmis tegelema tagajärgedega, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Adam Järubas. lugupeetud president, kallid kolleegid. me soovime ajaloolise eh, väljakutsega toime tulla, ehk siis saavutada energianeutraalsus kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. see tähendab seda, et meie eesmärgid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tuleb samuti üle vaadata. see üleminek ei ole seotud ainult energia üleminekuga. see toob endaga kaasa ka sotsiaalseid muudatusi ning sellepärast eh, peab see üleminek olema õiglane, rääkisime sellest, kui arutasime kvootide muudatusest ja peame selle juurde täna tagasi tulema. Ehm, fondid, millest räägime, peab olema, peavad olema suunatud liik-, riikidele, kus energia üleminek on ehm, tohutult tõsine küsimus ning kes kannatavad kõige rohkem selle nimel, et oma eesmärke saavutada mul on hea meel selle üle, et fondide ähm, mahtusid suurendatakse ning olen veendunud, et, äh, e-, et äh, e-, need fondid on meie jaoks prioriteetsed ja äh, neil võetakse ka selle peale, kui me saame uusi e-, sissetulekuid näiteks ühisturult või mujalt. suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Markes üheks minutiks. vicepresident, komissarja, eu começo por congratular a Comissão Europeia por.... Eh, kolleegid, eh, eh, palju õnne Euroopa Komisjonile nende dokumentide väljatöötamise eest. kliimamuutused tekitavad majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning Euroopa Liit peab seda tunnistama ning tegutsema, et selle ebavõrdsuse vastu võidelda. ootame ka vastavaid äh, õigusloomelisi algatusi. Euroopa olukord on väga erinev CO2 heidete osas äh, ning äh, erinevad piirkonnad on energia üleminekusse erinevalt investeerinud. Portugalil on väga hea olukord taastuvate energiate kasutamisel, sest see ambitsioon äh, on olnud prioriteetne ja sellesse on palju investeeritud. vaja on toetada kõiki piirkondi energiaülemineku eh, vältel ning majandusi tuleb kaasajastada ja samuti tuleb tegeleda ka ümberõppega. järgmisena saab sõna Per Holmgren herr talman! behöver givetvis en rättvis omställning. Det finns mycket bra i det här förslaget. suur aitäh! ma pooldan täielikult õiglast üleminekut. ja ettepanekus on väga palju, mis äh, meile meeldib selleks, et aga me peame tegutsema nüüd ja mitte tulevikus, aga tuleb selgeks teha paar asja. esiteks, ettepanekus räägitakse õiglase ülemineku fondist kuid tegelikult puudub nõudmine, et äh, need riigid, mis selle raha saavad, äh, üldse järgivad kliimaeesmärke. kui me anname toetust äh, riikidele, kus on söepõhine majandus, siis nad peavad tõepoolest liikuma eemale sellelt kivisöepõhiselt majanduselt. õiglane üleminek tähendab seda, et me peame looma uusi töökohti ning tagama säästva arengu nende inimeste jaoks, kes kaotavad oma töökoha, kui fossiilkütuste kasutamine on lõpetatud kui me paneme inimesed kliimamuutuste keskmesse, siis oleme edukad. järgmisena Jerzy Buzek üheks minutiks. lugupeetud president, daamid ja härrad, asepresidendid, ma sooviksin äh, väljendada sügavat rahulolu sellepärast, et komisjon meile tutvustaks konkreetset, tutvustas konkreetset ettepanekut eh, aitamaks piirkondi, kellel kõige rohkem abi on vaja, selleks on suur vajadus eh, olemas, väga palju on tõstatatud huvitavaid mõtteid, ma ei jõua kõigi nende, kõigist neist rääkida, kuid arvan, et enamus saadikutest eh, suhtub väga positiivselt äh, paljudesse eh, sellistesse ettepanekutesse. ma sooviksin ka midagi üldisemat öelda. fondid peavad olema suunatud sellele, et inimesed, kes neis piirkondades elavad, eh, kes, kelle olukord on eriti keeruline, teaksid, et eh, kliimaneutraalsus, mille soovime saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, et see toimub nendega ja mitte nende vastu Äh, Katowice äh, ees äh, tõstatati see ettepanek, kuid nüüd, kus fondide võimalusi on suurendatud, tuleb öelda, et ka eesmärke tuleb laiendada, ma teen üleskutse, et me leiaks värskeid vahendeid, et me ei peaks ohverdama ühtegi programmi äh, Eh, mida meil vaja on. suur aitäh, nüüd saab sõna härra Saturi üheks minutiks. kallid kolleegid, kus me räägime eh, üleminekufondist ja sotsiaalsest õigusest, on mul väga kahju, et volinik Schmidti siin ei ole. Te teate, tervis, eh, keskkond, tervishoid, energia, julgeolek vaesusevastane võitlus on tingimused õiglase ülemineku saavutamiseks. kõikjal Euroopas, nagu te teate, um, ebavõrdsus aina kasvab ning kliimamuutused suurendavad neid eba, seda ebavõrdsust ning see aina tugevdab äärmus parempoolsete argumente. ootame märksa rohkem näiteks sotsiaalse õigluse tabamisest ning sooviksin teile kinnitada, et keskkonnakaitsja teeme kõik selleks, et sotsiaalse samba ülesehitamine muutuks reaalsuseks meie kõigile kodanike jaoks kõikjal Euroopas. suur aitäh ja annan nüüd sõna härra Bogovitšile üheks minutiks Euroopa on otsustanud reageerida kliimamuutustele ja kriisidele. selleks ongi meie roheline kokkulepe, kuid sellel on oma hind. ning täna on meie ees ettepanek luua õiglase ülemineku mehhanism ja fond. meie loomulikult äh, pooldame seda, et toetame neid, kes seda kõige rohkem vajavad, sealhulgas kaevandussektorid Sloveenias Äh, mis, äh, kus üks kolmandik äh, elektrist tuleb kivisöest. kuid nemad ei ole ainsad, kes maksavad hinda rohelise kokkuleppe eest. seega uues mm, finantsraamistikus peame tagama veel enam sätteid, arvestades taristuvajadusi ja, ja üleminekut teistes sektorites, näiteks terasesektor, transpordisektor me ei tohiks unustada teisi poliitikavaldkondi. ning seetõttu finantsraamistiku läbirääkimistes peab meil olema selge ettekujutus sellest, kui palju roheline kokkulepe läheb maksma ning kust raha selleks tuleb. aitäh ning kolleeg Bogovitš, palun. aitäh me oleme seadnud endale olulised eh, eesmärgid ja ei tea, kas need on eh, piisavalt ambitsioonikad ei ole ühtegi ainust äh, meedet, mis aitab meil rakendada neid eesmärke. Äh, peame äh, kasutusele võtma tunduvalt suuremaid summasid, kakssada kuuskümmend miljonit eurot igal aastal on tarvis uusi investeeringuid ja järgmise kümne aasta jooksul küm-, tuhat miljardit eurot me peame looma ka fondi, mis tagab õiglase ülemineku äh, ebasoodsamas ole, olukorras olevate piirkondade jaoks, sest see võib tekitada sotsiaalseid äh, probleeme, see ümberstruktureerimine kui me soovime olukorda stabiliseerida, siis peab olema meil ka sotsiaalne sammas Euroopa Liidu, seda tuleb rakendada, meil on väga palju teha, aga me peame selle väljakutsega toime tulema. aitäh, järgmiseks kolleeg Herbert Dorfmann, üks minut. suur tänu, Ähm, proua asepresident, ähm, ma arvan, et me kõik oleme ühte meelt, et tarvis on üleminekut, me ähm, peame äh, vähendama tooraine kasutamist, äh, vähendama CO2 heidet, aga nagu paljud eelkõnelenud kolleegid on öelnud, me peame äh, tegelema ka olukorraga, kus söötootmise lõpetamisel kaovad töökohad, see halveneb sotsiaalne olukord, aastakümneid äh, on söötootmine kestnud ja ma arvan, et me peame äh, orienteeruma tulevikule ja leidma äh, vahendid, mis sobivad selleks, uued tehnoloogiad, ja see uus fond peab seisma ka uue ja õiglase tehnoloogia eest, mida saab kasutusele võtta, aitäh. ja nüüd kolleeg Levandovski saab sõna üheks minutiks. Uh, suur aitäh. see nimi, õiglase ülemineku fond, tähendab, et äh, seda fondi tuleb kasutada õiglaselt vastavalt äh, sellele, kui suur sotsiaalne koormus langeb piirkondadele, kes peab loobuma kaevandusest ja söetööstusest. Euroopa on äh, väga erinev äh, selles valdkonnas, kui me räägime rohelisest paktist, siis peab ütlema jah, sest Euroopa ei pea olema ka roheline, ta peab olema ka konkurentsivõimeline miks jah, aga, sest äh, kui me selle projektiga peale hakkame, peame äh, olema edukad ja mitte oma tegevuses läbi kukkuma, meil on vaja sotsiaalset kaitset. Äh, praegusel hetkel on see väga ebamäärane. kui meile pakutakse midagi konkreetset selles valdkonnas, siis vastame jah, nagu üks mees. Darüber in Kenntnis setzen, meine Damen und Herren aga daamid ja härrad, hetkel on meil kolmkümmend viis äh, sõnavõtusoovi äh, vaba mikrofoni all, samas me ei saa aega pikendada ja maksimaalselt kaheksa inimest saavad sõna seetõttu, et enam-vähem siiski ajakava juurde jääda järgmiseks äh, proua Maria Spiraki, palun. suur aitäh, president, asepresidendid Dubrovskis ja Timmermans. tahaksin tänada teid mõlemat, te olete täna siia tulnud, et tutvustada meile õiglase ülemineku fondi. meie jaoks on oluline aru saada, et selleks, et saavutada õiglane üleminek, on meil vaja luua kriteeriumid eelkõige selles osas, mis puudutab kivisöe tootmist. milline osa SKP-st suunatakse kivisöe tootmisesse või kaevandamisse, kui kaua see kestab ning nii edasi. on üsna selge, et aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm suletakse järk-järgult kaevandused ning aastaks kaks tuhat kakskümmend kaheksa ei ole enam kivisütt. me peame arvesse võtma tempot ning ma tahaksin teada, mis rolli mängib kiirus selles õiglase ülemineku protsessis. nüüd Põhja-Makedoonia. ma tahaksin öelda, et me peame neile andma väljavaate tulevikuks, nad peavad mõistma, millised on võimalused, mis on nende jaoks tulevikus olemas ning äh, see peab olema nende jaoks väga selge. suur aitäh ning kolleeg Toht, palun. kliimasemlegessé váljon 2050-re. Fel kell készülni lugupeetud kolleegid, tervitame detsembri otsust, et äh, Euroopa Liit peaks saama aastaks kakskümmend tuhat viiskümmend süsinikuneutraalseks. kuidas seda teha sotsiaalkulude investeeringute suhtes? me peame toetama eelkõige kõige vähem arenenud piirkondi ning äh, neid tööstusi ja majandusvaldkondi, kus kaovad töökohad. me peame taga, üles, me peame looma õiglase ülemineku fondi millega tagatakse, et energiakulud ja toidukulud ei tõuse. mitte ükski liikmesriik ega piirkond ei tohi maha jääda ning me peame kuulma komisjonilt ka õiglase sotsiaalse ülemineku kohta. ma tahaksin rõhutada õiglase ülemineku fondi puhul seda, et seda ei tohiks rahastada äh, traditsioonilistest kogukonnapoliitikatest, äh, mitte ühtekuuluvuspoliitikast või põllumajanduspoliitikast selle jaoks on vaja rahastust, mis tuleb väljaspoolt äh, finantsraamistikku. ning see abi ei tohiks piirduda ainult nende piirkondadega, kus söe kasutusel, söe kasutamise peatamine on suur probleem. ja nüüd kolleeg Sokol, palun. Äh, suur aitäh. härra asepresident, kliimamuutus on reaalsus. me näeme seda iga päev tunneme selle mõju ja tagajärgi kõikjal. sealhulgas meie Horvaatia linnades, näiteks Dubrovnikus, kus kultuuripärandit on vaja kaitsta. küll aga peame me arvesse võtma ka neid tagajärgi, mis on rohelisel kokkuleppel ning kuidas see mõjutab meie tööstust. rääkides rohelisest kokkuleppest meil on vaja läbi viia mõjuhinnang. teiseks, meil on vaja selgelt määratleda toetus kõige haavatavamatele rühmadele. kolmandaks, fondid, mida kasutatakse ülemineku rahastamiseks, ei tohi tulla ühtekuuluvuspoliitika arvelt. Euroopa Liit tugineb solidaarsusele ja ühtekuuluvusele ning me ei tohi seda hooletusse jätta. neljandaks, me peame määratlema ka kriteeriumid investeeringute jaoks, aitäh. aitäh ja nüüd kolleeg äh, Pereira Liidia. suur tänu rohelise leppe eesmärk on, et Euroopa on arenenum, solidaarsem äh, me säilitame oma bioloogilise mitmekesisuse, kasutame ringmajandust ja samas garanteerime majanduskasvu ja konkurentsivõime. see on suurepärane võimalus meie majanduse jaoks. peame garanteerima investeeringuid, et oma ambitsioonide kõrgusel olla. meie äh, avalikud ning erasektori investeeringud, samuti investeeringute, investeerijate koostöö aitab Euroopast, Euroopa muuta ähm, globaalseks liidriks äh, kogu selles valdkonnas, samuti aitab see arendada päikeseenergia kasutamist äh, ning samuti ka vesiniku kasutamist, äh, mis aitab ähm, säilitada mobiilsust Eh, sealjuures suurendamata CO2 heidet, see on oluline kogu Euroopa jaoks. järgmiseks vaba mikrofon ja kõigepealt härra Kelly. paistab, et ta ei ole siin. Äh, kolleeg Komperopolis Telias siis. juba kuude kaupa oleme arutanud üleminekufondi ning selle taga olevaid ambitsioone me oleme kuulnud kolme numbrit ning see on väga positiivne kasv. üle viiesaja tuhande töötaja kannatab kohutavalt äh, erinevate äh, rajatiste sulgemise tõttu, eelkõige Lääne-Kreekas ning Euroopas. ma arvan, et meie jaoks on väga oluline, et me võtame arvesse äh, teatud piirkondade potentsiaali mitte ainult äh, paar piirkonda ei, ei pea olema rohelised, vaid kõik piirkonnad peavad üle minema. ning me peame äh, tagama äh, tasakaalu erinevate piirkondade tegevuste vahel. üleminek ei pea mitte olema ainult õiglane, vaid ka tõhus. ja me peame arvesse võtma mitte ainult piirkondi, vaid tervet Euroopa Liitu kui tervikut, seega pange pusletükid kokku, et näha, kuidas see pikas perspektiivis toimib. ja nüüd kolleeg Theresa. proua Theresa, palun. Lopez Aguilar. Julia Ward. bitte aitäh president! minu kauges põhja-inglismaa piirkonnas kogukonnas uhkes kogukonnas kus mehed ja poisid on orjanud maa all kaevandades kivisütt ning töötades terasetehastes tootes osasid raudteede, tehaste ja tuhandete toodete jaoks, on aidanud, mis on aidanud luua meie infrastruktuuri ning edendada kaubandust. ma tean täpselt, mis juhtub, kui ühe kiire liigutusega kaob terve tööstus ja mitte midagi, kuidagi ei ole mõeldud sellele, mis seda võiks asendada. Thatcheri valitsuse all on tegutsesid äh, terasetöötajad, kuid äh, neile ei pakutud palju enamat kui äh, väike palk tehase tootmisliinil, töötades seitse päeva nädalas. Need uhked mehed ja poisid, nad muutusid nõrgaks, nad kaotasid väärikuse kui palju oleks see muutunud nende äh, meeste ja meie kogukonna jaoks, kui meil oleks olnud õiglase ülemineku fond? väärikas töö vajab väärikat palka. Te teate, et te ületasite kõneaega. ma ütlesin, et kolmkümmend viis äh, inimest on soovinud sõna, iga teist ei ole kohal ja me võtame selle teadmiseks me kaotame üksnes aega, kui me peame küsima, kes on, vaatama, kas ta on kohal ja selgub, et ta ei ole kohal, aga järgmiseks äh, proua Barbara Gibson, palun. Renew fraktsioonist ei ole samuti siin. proua Susanna Soles Perez. Gracias, presidente tänan, president, aitäh, härra volinik, teie sõnavõtu eest täna. õiglase ülemineku fond on äh, esmase tähtsusega, et Euroopa piirkonnad saaks dekarboniseerimist finantseerida. räägime sisast miljardist eurost äh, kümneks aastaks ning meie jaoks on väga murettekitav see, kuidas seda äh, jagatakse. Te rääkisite Asturia söekaevuritest, kuid Asturias nagu Castilla ja Leon ja Aragon on juba oma söekaevandused sulgenud, kes on äh, oma kohustused täitnud ning sulgevad ka need viimased, äh, äh, viimased elek-, energia sööjaenergiat kasutavad äh, elektrijaamad ning ma tahaksin nüüd küsida, kas ka nende peale mõeldakse selle uue fondi kasutamisel, sest äh, oluline on, et kedagi ei jäetaks kõrvale ning et äh, need piirkonnad ei kaotaks rohkem töökohti ja elanikke uh,. Mr Bogdan Kontša. suur aitäh, daamid ja härrad oleme jätnud äh, ukse lahti gaasile ja tuumaenergiale, kuid need on äh, ajutised lahendused. mina küsin voliniku käest, äh, kuidas, mida te peate silmas, kui te räägite gaasist ja tuumaenergiast? sest ma äh, arvan, et äh, need teie poolt mainitud äh, fondid oleks piisavad, sest me teame, et see kõik, millest te räägite, ei ole tegelikult kliimaneutraalne. meil on vaja siiski positiivsemat lähenemist. härra Podenga-Mark. härra Podenga-Mark, palun. suur aitäh ma eh, kuulasin eh, seda ettekannet väga huviga, kuid mul on mõningad küsimused. kui me soovime õiglast üleminekut, siis avaliku teenuse küsimus on äärmiselt oluline. Te ütlesite, et te kavatsete toetada kohalikke omavalitsuse, kuid eh, miks ähm,, miks mitte loobuda kärbetest kohe, sest meil on vaja investeeringuid selleks, et äh, kõige nõrgemaid aidata, sotsiaalne dumping, te lähete siit välja, räägite inimestega, siis esimene küsimus äh, on äh, sotsiaalse dumpingu küsimus, kas te tõesti arvate, et inimeste jaoks see, mis te praegu teete, on piisav, minu meelest ei ole ning kolmandaks, rääkides töökohtadest, te ütlesite, et te toetate suurettevõtteid. sain ma õigesti aru, probleem on sellega, et seda me teeme juba aastakümneid. Äh, juba äh, aastakümneid anname neile subsiidiume äh, töökohtade nimel ja mis see tähendab, panevad raha taskusse ja lähevad minema, mida sellega teha? ja härra Matthew Patten. It's not here teda pole siin ning sellisel juhul härra Mandas. voorzitter, commissarissen. Green Deal is een enorme uitdaging. suur aitäh. volinik, roheline kokkulepe on suur väljakutse, kõik tahavad rohkem raha. mina teeksin aga ettepaneku, et lähitulevikus võiksime rohelisest kokkuleppest teha eksporttoote. midagi,